protokoll on kättesaadav, kui kellelgi on vastuvõetud, kui ja paistab, et ei ole, siis on protokoll heaks kiidetud. ja esimene päevakord on Ines Ajala-Senderi raport piiriline teabevahetus liiklusohutusnõuete rikkumise kohta. ja annan neljaks minutiks sõna raportöörile, proua Ajala-Sender, palun. aitäh, proua juhataja ausalt öelda pean ütlema, et see on väga muljetavaldav ja mul on väga hea meel, et me täna täiskogul lõpetame teema käsitlemise, millega on tegeletud juba nii kaua, millel on nii pikk ja keeruline eellugu. kahe tuhande kaheksandal aastal õnnestus meil esimene eelnõu vastu võtta, millega siis püüdi võidelda diskrimineerimise vastu, lõpetada rikkujate karistamatuse tunne nende isikute puhul, kes siis äh, liiklusrikkumisi äh, teostasid. see on Euroopa teema, see on piiriline teema ja selle eesmärgiks on parandada liiklusohutust ja vähendada liiklussurmade ning vigastatute arvu kahe tuhande kaheksandal aastal, siis algatati see menetlus, väga julge menetlus, mida toetasid siis ka erinevad organisatsioonid, näiteks liiklusohvrite ühendused, aga ka näiteks Dispol ja Euroopa Liiklusametite ühendused ning püüdigi siis välja arendada selline menetlus, et need isikud, kes teises liikmesriigis piiriüleselt rikuvad liikluseeskirju, et kui nad jõuavad koju, siis nad leiavad postkastist ka teate selle kohta, et selliselt võidelda liiklusrikkumiste vastu. paraku nõukogu meid ei toetanud, nõukogu blokeeris kogu menetlust ja ma sooviksin tänada Belgia eesistujat, kes väga loominguliselt ja väga järjekindlalt ja julgelt sellega jätkas ning äh, õnnestus leida ka uus õiguslik alus, politsei koostöö ja õnnestus taas see teema tõstatada. tegemist on väga olulise teemaga, me peame võitlema äh, karistamatuse vastu ja nagu öeldud, Belgia ning Ungari eesistuja samuti tegid koos tööd ja töötasid välja uuel õiguslikul alusel selle eelnõu mõned äh, liikmesriigid nagu Iirimaa Ühendkuningriik ja Taani jäid reguleerimisest välja, kuid äh, samas äh, saime me menetlust parandada, me saime mitmed ettepanekud ellu rakendada, mis olid vajalikud politsei koostöö raames. kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks oli meil siis valminud vastav instrument, mida oli võimalik rakendada ja selleks hetkeks maiks kaks tuhat neliteist teatas meile Euroopa Kohus midagi, mida me tegelikult juba ootasime, nimelt et see õiguslik alus, mida meie tegelikult toetasime, nimelt et transpordi äh, käsitlev äh, artikkel on õige õiguslik alus ja seda me olime ka alati rõhutanud, et aga liikmesriigid, kes juba edukalt olid üle võtnud äh, oma seadusandlusesse selle äh, direktiivi, äh, sellest hoolimata me pidime muidugi järgima Euroopa Kohtu lahendit ja Euroopa Kohus andis meile aega, et seda teksti aktualiseerida, komisjon seda ka tegi, suur tänu komisjonile selle eest ning Euroopa Parlament osales ka selles tihedalt, me tegutsesime väga kiiresti ja ma paluksin volinikku, et ta tegutseks võimalikult kiiresti, sest meie tegutsesime tõesti väga kiirelt, parlament oli valmis komisjonile vastu tulema, me kiitsime heaks teksti, millega me ei olnud sajaprotsendiliselt rahul. tegemist on nüüd lihtsalt teavitamismenetlusega, kuid seetõttu ma paluksin volinikku, et niipea kui võimalik seda menetlust algataksite, et ähm, äh, kirjutataks koostaks õige varsti aruanne ja me saaksime jätkata selle menetlusega, me võlgneme selle liiklusohvrite lähedastele, me võlgneme selle kõigile Euroopa kodanikele, sest neid tuleb veenda selle instrumendiga, et Euroopa tõesti kaitseb neid, eriti kui tegemist on niivõrd olulise teemaga nagu elud, mis, mis kaotatakse liiklusrikkumiste tõttu. aitäh ja nüüd palun volinik Kultš lugupeetud äh, esimees lugupeetud saadikud komisjoni nimel sooviksin ma avaldada tänu parlamendi saadikutele ning eriti raportöör ayala senderile selle eest et te niivõrd kiiresti selle ettepaneku läbi vaatasite ning jõudsite kohtu seatud tähtaja äh, piires selle teksti läbivaatamisega ühele poole see on väga hea näide sellest, kuidas käegakatsutavaid tulemusi on kiirelt ja tõhusalt võimalik saavutada institutsioonide vahelise koostööga. komisjon on ääretult tänulik, et meil õnnestus tegeleda küsimusega, milles, mille kohta on kohtu möödunud aastane otsus olemas, aga et meil õnnestus siiski jääda mm, kindlaks eesmärkidele. praegu on siis äh, aluseks äh, transpordiohutus ähm, ja see direktiiv kehtib kõikides liikmesriikides, mitte ähm, enam kõikides miinus kolm Iirimaa, Taani ja Ühendkuningriik, nagu see vanem oli. sellest on abi liiklusohutuse parandamisel, mis on üks Euroopa transpordipoliitika võtmeeesmärkidest liiga palju inimesi on jätkuvalt äh, hooletute juhtide ohvriks sattunud ja põhjuseks on see, et kui äh, juhid sooritavad rik-, õigusrikkumisi teistes liikmesriikides, siis ähm, on neid palju just nimelt seetõttu, et äh, nad arvavad, et neid ei avastata. nüüd tänu sellele eelnõule äh, on meil olemas alus tõestamaks, et liiklusohutus ja liiklusrikkumiste eest karistamine ei piirdu liikmesriigi piiriga. õigus on peatada autosid pea- ja võimalik on nõuda selgitusi, see tähendab seda, et liikmesriikide juhid ei saa enam karistamatult teistes liikmesriikides reegleid Äh, rikkuda ja ma ootan täna ärastlõunast arutelu, aitäh! aitäh, volinik! ja nüüd alustame poliitiliste ähm,, alustame fraktsioonidega äh,, kolleeg Pahh, kaks minutit. lugupeetud äh, president, lugupeetud volinik Pults, ma tahaksin kohe alguses kasutada võimalust äh, selleks, et äh, tõsta esile komisjoni, nõukogu ja parlamendi vahelise hea, äh, vahelist head koostööd. ei ole mingit kahtlust selles, et äh, liiklusohutus on Euroopa institutsioonide jaoks äh, prioriteediks. ainult ühise ja piiriülese tööga õnnestub meil kahe tuhande kahekümnendaks aastaks poole võrra vähendada liiklussurmade arvu. see meede on lisaks infrastruktuuri parandamisele pa, äh, parema äh, turvalisuse taseme ta, äh, tagamisele li-, sõidukite sees ja väljas sa-, üks samm õiges suunas. kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis tuleb seda õigusakti kohaldada, muuhulgas ka Ühendkuningriigis, Iirimaal ja Taanis. kakskümmend riiki on juba üle võtnud äh, selle õigusakti oma siseriiklikku õigusesse, ma olen äh, lootusrikas, et kõik liikmesriigid äh, teevad äh, jõupingutusi selleks, et pidada kinni ülevõtmise tähtajast. oluline on aga ka see ja seda juba ka mainiti, et kõiki autojuhte koheldaks võrdselt, ükskõik kas tegemist on siseriiklike või välismaiste autojuhtidega, tulevikus peavad kõik reeglitest kinni pidama. sellised liiklusrikkumised nagu kiiruse ületamine või joobes juhtimine on ohtlikud kõikjal uue õigusliku aluse oluline tagajärg on see, et andmekaitsereegleid ühtlustatakse ja meil, me oleme erilist tähelepanu pööranud teabevahetusele. liiklusohutuse teema puudutab meid kõiki ja selle parandamiseks on vaja jätkuvaid jõupingutusi, eriti kuna mõningates liikmesriikides eelmisel aastal tõusis äh, liikluses, äh, liiklussurmade arv. ja nagu kolleeg äh, Ajala Sender ka ütles, ma olen loodusrikas, et komisjon kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta novembriks täidab oma kohustuse ja edasta, esitab Äh, aruande, ainult nii saame me olla kindlad, et Euroopa õigusaktid äh, täidavad oma nõud-, neile esitatavaid nõudmisi. aitäh! aitäh ja nüüd saab kaheks minutiks sõna härra Ertug. aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud volinik, lugupeetud raportöör. ma arvan, et tegemist on õiges suunas mineva sammuga me oleme saanud vähemalt vastata küsimusele, kas need, kes välismaal liiklusrikkumisi toime panevad, kas äh, on võimalik äh, neile ka trahve edastada? see on äh, ühine samm, mida ei olnud kahekümne kaheksa liikmesriigiga üldse nii lihtne saavutada, aga me peame seda teed mööda edasi minema, kui me vaatame strateegia äh, Äh, andmeid, siis me näeme, et äh, liiklussurmade arv viimastel aastatel on õnneks vähenenud ja see direktiiv saab olla ainult äh, üks osa tervikstrateegiast. miks ma seda ütlen? meil on nüüd tegemist sellise olukorraga, et kui mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis ähm, liiklusrikkumisi toime pannakse, siis on võimalik teavitada rikkujat, aga küsimus on, et mis pärast seda toimub ja see on asi, mis huvitab kodanikke. hetkel on asi nii, et et äh, trahvi te äh, summa tegelik äh, kättesaamine ei ole tagatud. me lähtume sellest, et see, kes liiklusrikkumise toime pani, keeldub trahve maksmast. sel juhul ja ma ütlen te seda teadlikult, kuna ma tean, et kahe tuhande kaheksa, kuueteistkümnendal aastal peab komisjon läbi viima hindamise, et ka nende teemadega tuleb Euroopa Komisjonil järgmises õigusakti ettepanekus tegeleda sest see teema käsitlemine on lõpule viidud ainult siis, kui liiklusrikkuja teab, et ta ei pääse mööda selle trahvi maksmisest. tegemist on hea algusega, ma tahan tänada ka raportööri äh, tõhusa töö eest ning mul on hea meel, et äh, me saame sellise äh, uue õigusakti. aitäh ja sõna kaheks minutiks härra Van Dalenile. lugupeetud esimees kakskümmend viis tuhat inimest satub aastas liiklusõnnetustesse. ja kui mõelda veel nendele inimestele, kes saavad püsiva vigastuse liiklusõnnetustest, on tulemuseks väga suur number. võimalik on seda arvu vähendada sellega, et on turvalisemad autod, parem taristu ning parem infovahetus ja abisüsteem. me peame midagi ette võtma liiklusrikkumistega. komisjon on algatanud ähm, rikkumismenetluse õig-, nõukogu vastu selleks, et oma õigusi ka-, kaitsta, ma ei pea seda väga heaks meetodiks, aga sellele vaatamata ma arvan, et see eelnõu võiks meid viia, viia edasi liiklusturvalisuse suurendamisel Euroopas. see muudab tegelikult teises liikmesriigis korda saadetavate õigus, liiklusõigusrikkumiste mm, avastamise ja karistamise lihtsamaks sinna hulka kuuluvad kõige sagedasemad neist kiiruse ületamine ning ähm, purjus juhtimine. ma loodan, et sellel juures on väga tähtis ka, et inimesed teada saaksid sellest inform-, sellest eelnõust ja et kõikidele jõuaks kohale, et nad tõesti peavad sõitma vastutustundlikult. proua äh, Bilbao, aitäh. esimees, lugupeetud volinik, maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on seitsmendal kohal maailmas ähm, liiklus äh, õnnetustest põhjustatud surmas ning äh, mõne aasta pärast jõuavad need ähm, surma põhjustajatena juba viiendale kor-, äh, kohale. kui inimesed äh, ei kanna kiivreid, ületavad kiirust, sõidavad purjus ähm,, siis on need tulemused väga tõsised. see tähendab seda, et ne-, neid rikkumisi on vaja ka karistada. täna arutatavad meetmed aitavad liikmesriikide vahelist koostööd ja infovahetust. õigusliku aluse muutmine tähendab, et selle õigusakti saavad üle võtta oma õigusesse ka Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriik, mis tähendab seda, et äh, on võimalik teha nendega koostööd näiteks ähm, autoregistrite vahel ja see tähendab seda ka, et õigusrikkujaid on võimalik karistada hoolimata sellest, kus Euroopa punktis nende rikkumine toimub ning millises riigis nende sõiduk on registreeritud. sellega peaks olema võimalik Euroopas vähendada liiklusõnnetuste arvu. Euroopa on ähm, manner, kus on kõiges rohkem surma saanuid Ähm, miljoni inimese kohta maailmas ja me peame tõesti midagi tegema olukorra parandamiseks. on vaja õigusrikkumiste eest trahvida, hoolimata sellest, kus õigusrikkumine toimub ning kindlasti oleks vaja liikmesriikidel ka tegeleda liiklusõnnetuste muude põhjustega, näiteks taristu. nii et ma jään ootama vahearuannet ja ma saan jään ootama ka kahe tuhande seitsmenda aasta komisjoni ettepanekut, millel peaks olema teine õiguslik alus ja mis peaks parandama seda praegust eelnõu. arvamuse puhejuhataja. Merje äh, Küllönen, lugupeetud kolleegid, lugupeetud esimees, lugupeetud volinik, Euroopa ühtne liiklusruum nõuab ka ühesuguseid mängureegleid. praeguses eelnõus on just nimelt sellest juttu, ühiste mängureeglite äh, Ähm, kokkuleppimisest, nii et reeglid pädeksid kõikide suhtes ja et reegli rikkumine oleks karistatav, vaatamata sellest, sellele, kas liigutakse oma või naabri territooriumil. küsimus on inimeste võrdsest kohtlemisest seaduse silmis. ma sooviksin avaldada tänu nii komisjonile kui nõukogule selle äh, ähm, küsimuse väga kiire arutlemise eest ning samuti jään ootama parlamendi kinnitust niimoodi, et meil oleks võimalik ähm, jätkata sammude astumist ühise liikluskultuuri loomiseks Euroopas. kõige suurem liiklusõnnetuste ähm, põhjustaja on alkohol, üle, kiiruse ületamine ning turvavöö mittekasutamine. kolmsada viiskümmend kuni nelisada liiklussurma hinnanguliselt jääksid olemata, kui ähm, võtta vaja, vajalikud meetmed ning kindlasti ähm, on äh, oma roll ka roolis mobiiltelefoniga rääkimisel ja see, kõik need asjad mõjutavad meid kõiki suur tänu, härra Eichhout, üheks minutiks. aitäh, proua juhataja. kõigepealt suur tänu raportöörile, proua Ella Senderile see on kindlasti väga oluline samm liiklusohutuse parandamiseks, on eeskujuks, aga see ei paranda või see ei ole eeskujuks, mis puudutab koostöö parandamist. me oleme väga palju aega raisanud õigusliku aluse muutmiseks ja väga kurb on näha, et nõukogu pooldas ühte õiguslikku alust, mis nagu selgus hiljem ei olnudki õige oluline on ju ellurakendamine. kaheksa liikmesriiki ei ole veel üle võtnud äh, oma seadusandlusesse seda direktiivi ja nüüd ongi küsimus selles, kuidas toimub rakendamine, seal ei ole edusamme äh, tehtud. kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks koostab komisjon raporti ja on oluline, et me selleks ajaks oleksime juba olulisi edusamme teinud. ma usun, et liiklusohutus Euroopas küll paraneb, aga äh, iludusvõistlust see menetlus, mida me nägime, nüüd küll ei võidaks. loodan, et nüüd edasi toimib kõik paremini, aitäh! aitäh, järgmisena härra Lundgren pooleteiseks minutiks. suur tänu, juhataja. ma arvan, et äh, eeskirju tuleb äh, täita, neid, ma olen näinud, et äh, nad ei toimi alati väga hästi, on võimalik kõrvale hoida trahvidest mille politsei on määranud. mulle tundub, et ei ole olemas süsteemi, mis tegelikult kontrolliks eeskirjade jõustumist, mis tõesti need trahvid ka sisse nõuaks ja selles suhtes tuleb midagi ette võtta. raport on väga hea minu meelest ja ma arvan, et on väga oluline, et äh, juhte kontrollitaks. liikluskontrollid on olulised, aga nad peaksid olema proportsionaalsed. ma arvan, et äh, tegemist on väga hea algatusega ja me peaksime toetama politseid nende raskes töös, mida nad liikluskontrollidega läbi viivad, kuid sellegipoolest trahvid, trahve tuleks maksta kui vähegi võimalik koha peal. ma arvan, et ei ole mingit põhjust, miks äh, ei, äh, ei, ei peaks juhtidel äh, olema võimalik kohe oma trahvid maksta näiteks krediitkaartidega. samuti on oluline tegeleda juhilubade küsimusega. praegu tundub, et juhiluba võib endale osta internetist. nii et meil on vaja lahendusi, mis läheksid veelgi kaugemale, kuid see raport on samm õiges suunas. kolleeg Odin, palun. aitäh lugupeetud kolleegid, see direktiiv on jälle nüüd täiskogul, kui tegemist on autojuhtide äh, tagakiusamisega, siis ähm, kui uskuda seda teksti, siis äh, autojuhtide tagakiusamine on ainus võimalus, kuidas võidelda liiklusrikkumiste vastu. Neid, miks ei ole ette nähtud äh, konsulteerimist Prantsusmaa autojuhtide organisatsioonidega ja teiste organisatsioonidega? mis puudutab äh, Ehm, liiklustaristu äh, korrashoidu, sellest võiks palju rääkida. loomulikult see maksab palju, aga radarid äh, toovad palju raha sisse. mis puudutab äh, kurjategijate vastu võitlemist, kes tihti kasutavad varastatud autosid äh, kuritegude toimepanemiseks, ei ole siin mitte midagi. Äh, näiteks kujutage ette, et äh, Tšetšeen, kes Nitsas kaks autot varastas ja kuritegusid toime pani, siis tal ei olnud ei autodokumente ega isikut tõendavaid dokumente. kas te kujutate ette, et see direktiiv võimaldab võimaldab võidelda näiteks ka uimastikaubanduse vastu. loomulikult mitte, me soovime, et tavaliste autojuhtide jaoks oleks ette nähtud mõningane paindlikkus, aga mitte mingit tolerantsi ei oleks ette nähtud kurjategijate jaoks. aitäh ja kaks minut, kaheks minutiks saab sõna härra Van de Kamp. aitäh, lugupeetud juhataja, aitäh. esmalt tahaksin tänada SED fraktsiooni raportööri. liiklusohutus Euroopas on väga oluline teema, kolleeg Van Dalen juba rääkis sellest, kakskümmend viis tuhat liiklussurma Euroopas, tegemist on tohutult suure arvuga ja võimalikult kiiresti peaksime üritama seda arvu vähendada ning sellepärast meie Euroopa Rahvapartei fraktsioonina ütleme, et et on väga hea, et me täna saame lõpetada selle teema käsitlemise ja selle õigusakti ellu rakendada, aga me peame oleme ausad ja ütlema, et kindlasti oleme ise ka vahel välismaal liiklusreegleid eiranud ja me mõtlesime, et meiega ei juhtu midagi. aga nüüd on asi teistmoodi ja kõik autojuhid peavad olema äh, teadlikud sellest, et kõige olulisem on ohutus. kui me vaatame selle asja eellugu, sellest on siin palju juba räägitud, siis aega on läinud liiga kaua, äh, institutsioonid on üksteise vastu võidelnud, aga mul on mõned küsimused. tegemist on kaheksa liiklusrikkumisega, mis äh, on kõige olulisemad liiklusrikkumised, aga mis saab ülejäänud rikkumistest? Holland Saksamaa ja Belgia vahetavad äh, rohkem teavet äh, ri-, rohkemate riik-, liiklusrikkumiste kohta ja ka rakendamise küsimus, äh, see on samuti oluline. kolleeg Eichhout juba esitas neid küsimusi. kas arvutid ja informaatikasüsteemid erinevates liikmesriik-, liikmesriikides on üldse äh, kohandatud, äh, sest äh, eri, eelnevatel aastatel on olnud erinevaid äh, meetmeid, mida on üritatud tarvitusele võtta, aga arvutisüsteemid ei ole olnud sobival tasandil to. tore on, et Ühendkuningriik, Iirimaa ja ka ja Taani liituvad sellega. aitäh ja nüüd saab sõna proua Anderson. ma tervitan seda direktiivi ja komisjoni teavet, tegemist on liiklusohutuse äh, teemaga, tegemist on hea äh, õigusloomega, see ei lähe liiga kaugele, tegemist on väga oluliste liiklusrikkumistega ja eriti liik-, kiiruse ületamine on kõige olulisem tegur mis põhjustab vähemalt kolmandiku või rohkem või isegi rohkem äh, oluliste tagajärgedega kokkupõrgetest. et tegemist on millegagi, millega me peame tegelema. ja minu koduriigis ma tean, et äh, seda ei ole üldiselt tervitatud, paljudel juhtudel on äh, üritatud äh, meid veenda, et me peaksime sellest äh, eemale hoidma, ma üritan meie valitsust veenda, et nad peaksid äh, kiiremini seda õigusakti rakendama, kui nad väidetavalt saavad. et numbriliste näitajate kohta on väga palju olulisi äh, näiteid, näiteks Londoni ringteel inimesed ületavad kiirust kaks korda, kui tegemist on välismaiste autodega, neid ei peeta kinni ja kui vaadata Prantsusmaa numbreid, siis viis tuhat inimest Ühendkuningriigis liikmesriigis äh, registreeritud autodega on äh, saanud äh, igal aastal pääseda karistuseta see on väga kasulik Euroopa Liidu tasandil ning see rõhutab seda, et me peame rohkem tegema liiklusohutuse alal ära, meil on vaja e, meil on eesmärgid, mida me tahame saavutada aastaks kaks tuhat kakskümmend ning me peame tagama selle, et tingimuslikkus liiklusohutuse vallas oleks väga üks oluliseks tingimuseks, kui tegemist on äh, vastavate projektidega, Euroopa Liidu suunistega, me ei pea äh, ei peaks äh, andma raha, kui äh, liiklusohutusele ei pöörata piisavalt äh, tähelepanu. aitäh, teile on esitatud sinise kaardi küsimus proua Andersonile. Noh, üks hetk, palun. proua Anderson, kas olete valmis vastama härra Ropa sinise kaardi küsimusele? palun, härra Rope. ačiū, thank you. E, neabejotinai keitimasis informacija aitäh, juhataja. ei ole mingit kahtlust, et äh, teabevahetus aitab meil vähendada rikkumiste arvu, kuid mind huvitab järgmine küsimus. kas see siduv nõue, et tuleb sõita äh, et ähm, auto rool peab olema kas paremal või vasakul pool, kas see mitte ei raskenda olukorda, sest taristu võib olla kohandatud ühte või teist tüüpi sõidukitele. palun, proua Anderson. jah, see on küsimus, millega tegeletakse väga põhjalikult minu koduriigis ja ma olen kindel ka teistes riikides, et tagada, et tehniliselt, kui võetakse kasutusele taristu siis äh, vasakpoolse ja parempoolse liikluse küsimust võetakse ka piisavalt äh, arvesse ja eelkõige ka äh, hoiatatakse juhte, eriti piiril, neist erinevustest, mis siis on ühelt poolt Ühendkuningriigis ja teiselt poolt kontinendil. nii et ma arvan, et see on väga oluline küsimus kõigi jaoks, kes tegelevad liiklusohutusega ja me oleme sellest teadlikud, aitäh. Um, jah olen täiesti nõus. järgmisena härra Slotovski pooleteiseks minutiks. Pani przewodnicząca, pani komisar, szanowni państwo. proua juhataja, proua volinik, daamid ja härrad. vaba liikumise põhimõte Euroopa Liidu sees on üks olulisemaid saavutusi Euroopa integratsiooni vallas. see on tõeliseks privileegiks kõigile reisijatele, aga sellega kaasneb ka vastutus äh, õigusrikkumiste äh, osas äh, liikluse vallas ning äh, liikmesriikidel on vaja instrumente, et selliseid rikkumisi tõesti ka järgida. on oluline, et oleksid tehnilised võimalused tuvastada juhte, kuid see ei tohi see ei tohi olla ettekäändeks, et mitte järgida eeskirju, see viib eba Äh, võrdsele kohtlemisele, mis ei ole sugugi mõistetav praegust võimalust ÜRS. Poolas on meil tohutult palju liiklusõnnetusi ja paljud neist lõpevad surmaga, sellepärast on mul selle ettepaneku eriti hea meel umbes. umbes kolm protsenti kõigist liiklusõnnetustest Poolas on põhjustatud mitteresidentide poolt. suur osa neist on teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud ning surmajuhtumite puhul ei, on iga õnnetus oluline, me ei tohi neid äh, alahinnata ning väga oluline on neid ennetada. Taani, Ühendkuningriik ja Iirimaa, mis seni asusid süsteemist väljaspool, on nüüd nõustunud sellega liituma, see on väga hea, sest see näitab, et me kõik oleme veendunud, et kogu Euroopa liit peab olema hõlmatud selle süsteemiga. ja nüüd on küsimus selles, et need eeskirjaga, eeskirjad ka ellu rakendaks kõigis liikmesriikides ja mul on väga hea meel äh, selle uue seaduseelnõu üle ja ma tahaksin lõpetuseks ka öelda, et me peaksime seda laiendama lõppude lõpuks ka meie naaberriikidele. härra Riik, üheks minutiks. aitäh proua juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, ma tahaksin tervitada Ines Ajala Senderi tööd, mis äh, võimaldab äh, kiiret äh, direktiivi rakendamist äh, ja mis väldib äh, juriidilise vaakumi tekkimist. see tekst on, on, toob endaga kaasa tõelise lisaväärtuse, kuna see suurendab liiklusohutuse taset. Prantsusmaal näiteks kakskümmend üks protsenti kiiruse ületamistest või siis punase tulega ülesõitmistest panevad toime sõidukid, mis on registreeritud väljaspool Prantsusmaad. see see mm, direktiiv võrdsustab kõigi autojuhtide kohtlemise ning äh, võib-olla on see esimeseks sammuks selleks, et meil võiks olla ühtne liikluseeskiri. mul on siiski mõningaid äh, küsimusi, mida selles tekstis ei käsitleta, näiteks mis juhtub siis, kui rikkuja ei ole nõus äh, trahvi maksma Äh, kuidas tagada äh, sanktsioonide tõhusus ja juriidiline koostöö liikmesriikide vahel on kindlasti väga oluline selles. me ootame väga suure huviga, mm, proua volinik, teie ettepanekuid kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, mis puudutavad äh, sanktsioonide tõhusust. aitäh, proua Seimur, palun You, aitäh juhataja! see eelnõu on ehe näide Euroopa Liidu meelepettusest. Eh, tekitatakse eelnõusid, mis ei toimi. direktiivi vastuvõtmisest on aastaid möödunud, aga siiani pole liikmesriigid paljuski suutnud mm, vahetada kolme põhilist andmeliiki. see tähendab seda, et see ei ole põhjendatud, see eelnõu meie kodumaal on välismaa juhte, kes rikuvad le-, reegleid, aga andmeid peavad salvestama meie enda öö, ametnikud ja ainult niimoodi on võimalik meil piiri peal need inimesed öm, kinni pidada. Euroopa Liidus on ausalt öeldes hämmastav võimetus olnud öö, selle süsteemiga. kõigele lisaks on ka veel keelebarjäärid, mis muudavad selle äh, süsteemi ebapraktiliseks ja ebaturvaliseks. Robert Godwell, Briti transpordiminister, on öelnud, et piiriülene infovahetus karistuste kohta või jõus olevate karistuste kohta on öö, äh, põhjendamatu. see kuulub kindlasti liikmesriikide pädevuse küsimustesse ja ei, see, selle seisukoha juurde tuleb ka kindlaks jääda ja mitte teha nii, nagu mõned äh, Briti saadikud, kes on väga äh, segaseid signaale siin väljastanud. proua Siimma, teile on äh, kolleeg Cordilt sinise kaardi küsimus, kas olete nõus um,? Deputy... kõik see oleks põhjendatud, aga paraku teie enda kodumaal on üks osa piirnemas minu kodurajooniga ja seal on võimatu mis tahes äh, selline süsteem, nagu teie rääkisite ja see tähendab seda, et tegelikult on vaja mingisugust süsteemi, et Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahel sõitvad äh, juhid äh, alluksid mingisugusele kontrollile Yes, certainly. jah, süsteemi kindlasti oleks vaja, aga see peaks olema meie enda asi ja mitte Euroopa Liidu asi. Quick uh,, Mr Maier, one minute and a kolleeg Maier, poolteist minutit. aitäh, lugupeetud äh, president, meie liiklusohutus on meie kõigi jaoks väga oluline, seda on kuulda igast sõnavõtust Äh, hoolimata poliitilistest erimeelsustest siin kojas nii et äh, täna äh, me selle üle ei vaidle. Euroopat, Austriat puudutab see eriti, kuna me oleme transiidiriik, eriti ida-lääne suunalises liikluses. piiriülene sanktsioonide mehhanism oleks asi, mida me tervitaks. Austrias neljast miljonist äh, radaritrahvist ähm, on kaks ja pool miljonit põhjustatud välismaalaste poolt. suur probleem, mis meil on ja seda on mõned kolleegid juba maininud, on äh, selle direktiivi rakendamine, nagu te kõik teate. Ähm, me teame, et mõned liikmesriigid äh, eelnevat direktiivi ei ole üle võtnud Itaaliat ja Kreekat on juba mainitud aga teisalt äh, on tegemist küsimusega, kas kõik liikmesriigid üldse soovivad ja kas nad äh, suudavad seda äh, direktiivi tõhusalt rakendada. haldusküsimusi on mõne liikmesriigi puhul juba mainitud. kindlasti on õige see, et reeglid peavad olema samad kõigi jaoks, liikmesriigid peavad kõik äh, selle direktiivi ellu rakendama, sest äh, muidu nende riikide kodanikud, kes tõhusalt ja kiiresti seda direktiivi rakendama hakkavad, on need, äh, kes peavad kõige tihemini trahve maksma. aitäh ja kaheks minutiks saab sõna härra Koh. lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, see raport on äärmiselt oluline liiklusohutuse parandamiseks ja see on asi, mida me kõik suure häälteenamusega oleme toetanud. väga paljude liiklusrikkumiste tõttu sureb väga palju inimesi Euroopa teedel, väga paljud muut-, saavad vigastada ja need liiklusrikkumised, mis kõige rohkem toovad enda kaasa surma, on asimad, mida me kõike teame. kiiruse ületamine, joobes juhtimine või narkojoobes juhtimine Äh, turvavöö mittekasutamine või punase tule all äh, ülesõitmine. Äh, just nende rikkumistega on ka täna tegemist. Neid, nende eest tuleb karistada ükskõik, kus liikmesriigis neid toime pannakse ja ükskõik, mis riigis on registreeritud sõiduk, millega neid rikkumisi toime pandi. raskeid liiklusrikkumisi ei, liiklusrikkumised ei tohi jääda karistamata. tegem- tegemist on äh, tõhusa andmevahetusmehhanismi loomisega, mis vastab äh, kõrgetele andmekaitse reeglitele. üks eeldustest, äh, mis tagab selle, et on võimalik rikkumise eest karistada. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta mais Euroopa Kohtu otsuse tõttu on Äh, muudetud nüüd õiguslikku alust ja seetõttu äh, saavad ka Ühendkuningriik, Iirimaa ja Taani hakata seda direktiivi kohaldama. Äh, liiklusohutus ei piirdu oma riigi piiridega, turvalisus ja mobiilsus kodanike jaoks on muutunud meie jaoks põhiõiguseks. me ei ole veel jõudnud ähm, sellele lähedalegi, et me täidaks oma eesmärke, meil on vaja täiendavaid samme, aitäh aitäh, proua de Monte, pooleteiseks minutiks. aitäh, juhataja. eelnõu, mida me arutame, on pika ajalooga eelkäija oli see eelnõu, mille kohus annuleeris, kuna õiguslik alus oli vale ehk direktiiv kaks tuhat üks, üks kaheksa kaks kui tegemist on kiiruse ületamisega või ähm, äh, purjus juhtimisega, siis antud eelnõu abil saavad kõik Euroopa juhid endale samad õigused ja kohustused ning äh, teiste liikmesriikide juhid ei saa karistamatult mujal tegutseda. Need reeglid toimivad ainult sellisel juhul, kui kõik neid järgivad. meil on olemas informeerimise süsteem õigusrikkujatest informeerimiseks ning see tähendab seda, et kõikidel saab olema e selge ettekujutus, millist reeglit nad on rikkunud ja kõik sama, kõik üle Euroopa on allutatud samadele reeglitele. siin tuleb mängu ka tarbijakaitse ehk teiste sõnadega karistamatuse ajastu on läbi. aga tähtis on mitte ainult infot vahetada, aga tähtis on ka, et karistada oleks võimalik otseselt nii et minu arvates direktiivi äh, täiendamine tulevikus võiks minna sinnas suunas. õigusliku aluse oleme me nüüd täna, oleme nüüd, seda oleme me nüüd muutmas, see on puht formaalne küsimus ak- või vormistuse küsimus, aga tegelikult on vaja edasi minna ka sisulise poolega, aitäh. proua Maisner, eks me teeks, aitäh. jah no,, no, äh, on väga nagu me oleme näinud, siis Euroopas on võimalik väga lihtsalt minna välismaale, seal panna toime rikkumine ja selle karistusest pääseda, aga see ei ole tühiasi. tegemist on süüteoga, see on ohtlik teistele inimestele, nii et see on täiesti lubamatu. me oleme juba ähm, hoolitsenud suurema liiklusohutuse eest Euroopa teedel ähm, ja nüüd on oluline, et me ka piiriüleselt suudaksime eh, karistada eh, rikkumiste toimepanijaid ning eh, on oluline selleks, et liikmesriigid saaksid piiriliselt menetleda. me tahame muidugi, et Euroopa sees toimuks vaba liikumine, aga oluline on, et see järgiks õiglaseid mängureegleid, millest peavad kinni kõik. ja sellepärast on minu meelest väga hea, et see on meil taas päevakorras, et äh, tõepoolest ka õiguslikult seda kohandada, et see kehtiks kõigis liikmesriikides, me tahame vaba liikumist, aga me ei tohi äh, enam halastada ähm, liikluseeskirjade rikkujatele ja meil on vaja suuremat liiklusohutust Euroopa teedel. muidugi me toetame volinikku äh, ka Äh, liikme ja liikmesriike äh, nende eeskirjade rakendamisel. härra Konnis, pooleteiseks minutiks. aitäh, aitäh, proua juhataja. kaks ähm, üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Ähm, kui rääkida pi-, liiklusriikumiste äh, liiklusrikkumisest, siis äh, Boileau oleks äh, väga oluline märksõna, näiteks saksa keelde võiks seda tõlkida nii, et äh, jooge vett <laughs> Euroopa Kohus paneb teil, teid uuesti töötama selle direktiivi kallal. see võeti vastu valele õiguslikule ase-, alusele tuginedes, aga tegemist on ikka samade meetmetega. kui äh, tegemist oleks tõesti sellega, et äh, raskemaid äh, rikkumisi ähm, nende eest karistada, siis võiks seda toetada, aga siin on äh, näiteks äh, rikkumisena kirjas ka see, et äh, turvavööd ei kinnitata. loomulikult see ohustab äh, autojuhti, kes on hooletu, aga see ei ohusta teisi inimesi on väga palju rikkumisi, mis on rasked ja mida see direktiiv ei käsitle, mitte midagi ei juhtu neli aastat tagasi me juba rääkisime sellest teemast Luksemburg, kes on Prümmi lepingu äh, allkirjastanud riik, on see direktiiv Luksemburgi õigusesse üle võetud, aga me teame, et äh, valgekraelised äh, kurjategijad võivad olla endiselt rahulikud ja mm, kindlasti on rakendamiskulud suuremad kui trahvide välja, väljakirjutamisest tulenevad Äh, sissetulekud, kui tegemist on äh, raskete rikkumiste kontrollimisega, siis me toetame seda, aga kui tegemist on lihtsalt autojuhtide karistamise süsteemiga, siis meie sellega nõus ei ole, aitäh. aitäh, proua juhataja. minu meelest väga tähtis on, et õiguslik alus oleks paigas ning et karistamatuks ei jääks need, kes teises äh, riigis eeskirju rikuvad. aastaid on olnud karistamatust äh, selles mõttes, nüüd hakkab see kõik muutuma ja ma tervitan seda. see direktiiv on seotud ohutusega ja ma tervitan seda, et äh, transpordikomisjonis, mille liige ma olen, on see saanud fraktsioonide ülese toetel, toetuse ning tervitan ka raportööri mõjuhinnangu järgi hinnanguliselt kolmsada viiskümmend kuni nelisada inimest aastas jääks ellu, mis tähendab seda, et me teeme tähtsat tööd siin. see on vaid inimelude päästmise või päästetud inimelude arv, aga lisame sinna ka veel need hirmsad äh, vigastused ehk teiste sõnadega äh, see näitab, et me soovime olla üks integreeritud Euroopa, et me ei saa niimoodi, et seadus on üks kodumaiste juhtide jaoks ja teiste riikide juhtide jaoks teistsugune. siin juba mainiti mitmeid tähtsaid aspekte, muuhulgas turvavööd. tähtis on, et turvavööga oleksid kinnitatud nii täiskasvanud kui ka lapsed. me oleme väga palju edasi läinud Äh, selle teemaga ja ma tean, proua volinik, et see on üks teie jaoks ähm, prioriteetseid ähm, küsimusi. üheksakümnendatel aastatel kuuskümmend kuus tuhat surma saanut aastas, käesoleva, äh, möödunud aastal kakskümmend kuus tuhat. sellele vaatamata on siiski vaja selle tööga edasi minna selleks, et tööde ohutus meie kõikide jaoks ka paraneks. For one minute and a half proua Lukaševska, poolteist minutit. vabandust, ütleb juhataja. proua Senalova, kõigepealt poolteist minutit. suur aitäh, juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad, ma sooviksin alustada tänusõnadega kolleeg Ajala Senderi aadressil, mitte ainult selle eest, et ta oma töö nii ruttu on teinud, aga ka selle eest, et ta niivõrd hea töö on teinud, sellepärast et teede ohutuse vaatevinklist on ju tegu ääretult olulise eelnõuga. see kohtuotsus ka kindlasti aitab kaasa teede ohutusele ja tegelikult see on jällegi osa meie ülimast eesmärgist äh, poole võrra vähendada liiklussurmade arvu aastaks kaks tuhat kakskümmend. see direktiiv keskendub kõige tähtsamatele või kõige tõsisematele õigusrikkumistele, kiiruse ületamine, mm, mobiiltelefonide õigusevastane kasutamine, roolis olles, punase tulega sõitmine, kiivrite mittekasutamine, turvavööd ja nii edasi. tähtis on tagada kõikide juhtide võrdne kohtlemine kõikides liikmesriikides. vaja on vastutustundlikke juhte, vastus, vaja on mm, kaitsta nende eest, kes tihti tunnevad ennast karistamatult. suur aitäh veel kord! E, pani przewodnicząca pani komisarz! problem bezkarności. välismaiste liikluseeskirjade rikkujate karistamatus on juba pikka aega olnud probleem, mida tõstatakse rahvusvahelisel tasandil ministrite poolt, ka meedias, ka kodanike poolt, kes on rahulolematud sellise olukorraga nüüd on meil olemas Euroopa Liidu eeskirjad liiklusohutuse kohta ning komisjoni analüüs näitab, et välismaiste liiklusrikkujate osakaal on suurem kui äh, riigi enda kodanike oma eelkõige kiiruse ületamiste puhul. eelmisel aastal sai surma kakskümmend tuhat inimest Euroopa teedel. me peame mõistma, et ennetavad meetmed paraku ei ole piisavad. eelkõige siis, kui liiklejatel on tunne, et neil on võimalik pääseda karistuseta. on olnud koguni selliseid juhtumeid, kus juht on liigelnud mitmes erinevas liikmesriigis ja on päevas ähm, rohkem kui pooltosinat korda rikkunud äh, liikluseeskirju, ametkonnad ei ole teinud, neil ei olnud võimalik teha koostööd ja sellepärast on mul selle direktiivi üle väga hea meel, sest sellega parandatakse teabevahetust. võideldakse karistamatuse vastu ning see viib kõigi juhtide võrdse kohtlemisena hoolimata või sõltumata nende ähm, kodakondsusest suur tänu, proua volinik. ka mina sooviksin teha mõned märkused selles arutelus, mul, ma tervitan selle direktiivi, seda direktiivi ning õnnitlen raportööri. ühest küljest soovime me, et töökohti oleks rohkem, et meil oleks parem demograafiline areng ja samas äh, kaotab äh, Euroopa teedel igal aastal kakskümmend tuhat inimest elu. see on täiesti vastuvõetamatu. ja sellepärast ei tohi äh, sellepärast äh, ja on täiesti vastuvõetamatu, et liiklusrikkad pääsevad karistuseta, mul on väga hea meel, et ka Iirimaa Ühendkuningriik ja Taani on nüüd ühinenud äh, selle süsteemiga. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks äh, suudame me selliselt vähendada poole võrra liiklussurmade arvu meie teedel ja sellepärast on tegemist äh, initsiatiiviga, mida igal juhul peame toetama. aga koostöö meie institutsioonide vahel toimib hästi, koostöö liikmesriikide vahel, aga mitte alati. nii et äh, seda tuleb parandada ja see vastab ka Euroopa ideele. meil ei piisa ainult karistusest, meil on vaja ka paremaid teid, paremat taristut, paremaid sõidukeid ja kõik need meetmed üheskoos tagavad, et liiklusohutust tõepoolest tugevdatakse sest et riikidevahelised piirid ei ole ju äh, ei ole ju kindlad piirid ja sellepärast me toetame seda ettepanekut täielikult. vaba mikrofoni voor ja esimesena on sõna proua Padali. datelor personale, schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație. Piiri, piiriülene andmevahetus läheb kaugemale kui politsei koostöö, tegemist on palju olulisemate asjadega, tegemist on liiklusohutusega ja see on Euroopa Parlamendi jaoks prioriteediks. see direktiivi eelnõu aitab meil edasi liikuda liiklussurmade vähendamise suunas äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend, kakskümmend viis tuhat ähm, tuhande võrra äh, ja see on väga oluline ülesanne, millega kodanikud meid siia on ka saatnud. me peame loomulikult mõtlema ka sellele, et taristut on vaja parandada. Euroopa Liit äh, loodi tuginedes vaba liikumise mõttele ja seetõttu ei ei ole vaja tagada mitte ainult inimeste vaba liikumist ja äh,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 ja põhjuseks on see, et erinevad kohalikud äh, ametivõimud ei tea, milline on rikkuja aadress ja seetõttu on vaja otsekoheseid meetmeid äh, nagu see direktiiv selleks, et äh, võtta vastutusele neid juhte, kes seni on saanud jääda anonüümseks. me peaksime tegutsema ja me ei tohi lasta kesta olukorral, et meil on tuhandeid äh, ohvreid sellise olukorra tõttu. Äh, lugupeetud härra äh, volinik, ma tahaksin väljendada toetust sellele eelnõule. ma tahaksin eelkõige mainida ära ühte asja, millest veel keegi ei ole rääkinud. tegemist on küsimusega, mis puudutab äh, kandidaatriikide äh, ja võimalike Euroopa Liidu kandidaatriikidega äh, kehtivaid olemasolevaid sidemeid ja sidemeid Šveitsiga. tore on, et see puudutab kahtekümmet kaheksat liikmesriiki, aga ma arvan, et oluline on pidada kõnelusi kõigi teiste riikidega, Bosnia, Serbia ja teistega, sellepärast et ka need riigid on väga olulised ma olen tihti ise äh, kiiruse ületamisega vahele jäänud, kui ma olen sõitnud kaheksakümne kilomeetri alas üheksakümnega, kui ma nendes riikides äh, olen liigelnud ja see olukord ei tohi äh, jätkuda ning on ka niinimetatud transiitriigid, kus liikleb väga palju erinevaid inimesi ning ma arvan, et ma loodan, et kaasatakse nüüd ka need riigid. Viegas. kolleeg Viegas ma arvan, et äh, üks asi on see õigusliku alusega seotud segadus. ma arvan, et on igati õige, et me selle segaduse likvideerime. väga positiivne on ka see, et siin on paremad tagatised ja nüüd selle direktiivi reguleerimisalasse on toodud ka täiendavaid õigusrikkumisi. niimoodi on meil võimalik lõpetada see karistamatuse tunne, aga ega see mingisugune imeravim ei ole. tegelikult on väga tähtis tegeleda põhjustega, näiteks investeeringutega uutesse sõidukitesse ja taristusse. seega on väga murettekitav, et ähm, taristud valdkonnas Euroopas on põhiliselt just riigi ja erasektori partnerlusega tegemist, mis tähendab seda, et äh, ebakvaliteetsetele äh, teedele veel rakendatakse teedemaksu, mis muudab asja veelgi hullemaks. Äh, kolleeg Šultes. Äh, gospa, äh, spoštovana komisarka, lepo pozdravljeni v parlamentu. lugupeetud volinik, tere tulemast teile ja teie meeskonnale minagi sooviksin ühineda nende kolleegidega, kes toetavad komisjoni jõupingutusi selle nimel, et meie teedel oleks suurem ohutus. see on kindlasti samm õiges suunas, aga suurem liikuvus iseenesest ei tähenda midagi, kui sellega ei käi käsikäes ka ohutus ja see tähendab seda, et tuleb võtta kõik meetmed, mis vaja selleks, et ohutust suurendada. infovahetus on loomulikult suur samm edasi ja ühtlasi sooviksin ka toetada neid inimesi, kelle arvates me peame ohutult või turvaliselt õigemini andmeid töötlema. ja lisaksin veel ühe punkti, mis on ääretult oluline ohutuse suurendamiseks. karistused. karistustest on abi ainult sellisel juhul, kui nad teenivad eesmärki. kui me võtame sellise valdkonna nagu liiklus, siis seal saavutame me karistustega eesmärki ainult sellisel juhul, kui nende need karistused ka jõustatakse, ehk teiste sõnadega on vaja tagada seda, et see direktiiv ka elus realiseeruks. Äh, Šoltes, aitäh, juhataja. parlamendi ees on suur vastutusrikas ülesanne heaks kiita see direktiivi eelnõu, seda me peame tegema enne maikuud, vastasel juhul ähm, tekib õiguslik vaakum. see direktiiv on juba mõju näidanud, sellepärast et teiste liikmesriikide juhid teavad, et neid on võimalik tuvastada sellisel juhul, kui nad on reegleid rikkunud ja see tähendab teatud õiguskindlust Äh, mis on iseenesest hea asi. see tähendab ühtlasi ka, et Euroopa Liit on õigel kursil, äh, eesmärgiks on ju kaks tuhat kakskümmend aastaks äh, liiklussurmade arvu vähendada poole võrra. siin on ka muid aspekte, vähem kulutatakse raha taristutele, autod vananevad, ka need tekitavad probleeme. ning me teeme siin põhimõtteliselt head tööd praegu, aga me peame tegelema ka nende muude küsimustega ning vaja on komisjoni, parlamendi ja nõukogu koostööd selleks, et teiste asjadega tegeleda. suur tänu ja nüüd saab äh, sõna jällegi komisjon, palun härra ju-, proua juhataja, austatud saadikud, ma tervitan seda arutelu, see näitab mulle täna, et me seisame ühtse rindena selle ambitsioonika plaani nimel parandada maanteedel ohutust. ma äh, võin kõigi meie jaoks kinnitada seda, et kõik, äh, kes hu-, üks hukkunu maanteel on üks hukkunu liiga palju ja ma tooksin välja mõned äh, seisukohad, mida arutelu jooksul väljendati. kõigepealt äh, isikuandmeid äh, tuleb kaitsta ning liikmesriigid võivad päringu esitada teiste riikide andme kogudesse ainult konkreetse menetluse järgi, et oleks tagatud andmekaitse lubage mul äh, rääkida ka äh, ühest teie poolt väljendatud murest, mida ma jagan. loomulikult tegemist ongi ainult esimese sammuga, ees on veel pikk töö ja komisjon kavatseb nüüd keskenduda rakendamisele. me valmistame ette parlamendile ja nõukogule raporti, kus me hindame siis selle direktiivi rakendamist ja selle panust äh, maanteeohutusse. aastaks kaks tuhat kuusteist peaks see hindamisprotsess olema läbi see on võimalus suunata pilk tulevikku, nii nagu paljud teist ka palusid. me peame hindama näiteks seda, et kas on vaja ühtsed standardid välja kujundada automaatsetele kontrollsüsteemidele, kas meil on vaja ühtseid äh, maanteeohutus äh, ähm, strateegiaid, kas meil on vaja näiteks ka liikluseeskirju harmoneerida või on meil vaja jätkumenetlust äh, kuivõrd äh, trahve süstemaatiliselt ei maksta, me teame, et see on tõsine probleem. aga kõigepealt äh, tuleb äh, siiski hinnata seda, mida praegune lähenemine annab. võib-olla tuleb hinnangust välja see, et sellest piisabki, et see on piisav heidutus meie maanteedel liiklejatele ja et liiklejad muudavad oma liikluskultuuri kui äh, nii aga ei lähe, siis komisjon, ma kinnitan teile, kavatseb äh, liikuda edasi just nende põhimõtete kohaselt, millest ma just rääkisin. kakskümmend kaks liikmesriiki on direktiivi võtnud üle oma siseriiklikusse seadusandlusesse, kuus peavad selle veel tegema, seda veel tegema. me kavatseme pinevalt jälgida seda, et nad kõik seda teeksid ja kui nad ei tee, siis astume vajalikud sammud ja lubage nüüd lõpetuseks äh, väljendada tänu teile koostöö teiega on sujunud väga hästi ja ma tõesti loodan, et äh, koostöö tulevikus sujub sama hästi nendes küsimustes, millest ma just rääkisin. loomulikult ma ootan, et homme hääletusel päädib see arutelu positiivse hääletustulemusega. suur tänu, äh, proua Pultši, nüüd Aiala Sender saab sõna raportöörina. suur tänu, proua juhataja suur tänu äh, teile, proua Pultš. ma olen täiesti veendunud, et äh, meie koostöö saabki sujuma hästi. kuulasin ära kõik äh, seisukohad, mis täna täiskogus esitati ja tõesti, me peame süüvima asjasse ja selle teksti võib-olla natukene paremini sõnastama. meie kavatseme keskenduda maantee ohutusele ennekõike kogu selle asja juures ja kui me täna neid jõupingutusi ei tee, siis on võimalik, et, ähm, et äh, me jääme lihtsalt äh, mahaarengutest ja asjad lähevad hullemaks, juba viidati siin sellele, et mõned, mõnedes liikmesriikides on äh, maanteedel hukkunute arv aasta-aastalt kasvanud, probleem on selles, et järjest rohkem on liiklejaid maanteedel, lisaks sellele jalakäijad, jalgratturid, keda on ka järjest rohkem ja rohkem, autod vananevad äh,, Äh, meie eesmärgid peaksid olema kõrgemad kui see, et aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, poole võrra väheneks maanteedel uhkunute arv. me peaksime keskenduma ka sellele, et tuleb vähendada nende inimeste hulka, kes äh, saavad vigastada maanteedel. me peame endale seadma ambitsioonikamad eesmärgid, nelikümmend tuhat inimest aast-, inimelu aastas tuleks päästa, see peaks olema meie eesmärk see tähendab ju tegelikult seda, et äh, me hoiaksime kokku terve lennukitäie inimesi liikmesriigi kohta, äh, kes siis äh, ei, tänu nendele jõupingutustele peaks nii-öelda saama pääsetud. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta ettepanek, kahe tuhande kuueteistkümnendaks suunatud ettepanekud peavad saama toestust praegustest meetmetest lisaks sellele, mm, mida te praegu olete pakkunud, on tegemist suure muutusega, kuid see peaks tagama selle, et Euroopa kodanikud tunnevad ennast turvaliselt meie teedel. suur tänu! raportöör, kallid kolleegid, palju õnne selle arutelu puhul, see oli väga tähtis väga tähtis on, et me teeksime koostööd liiklusohutuse nimel, ärgem unustagem, et me räägime siin inimelude päästmisest. arutelu on lõppenud ja hääletame selle raporti üle homme. palju õnne ja aitäh ka proua volinik. nii, läheme nüüd edasi, meil on siin komisjoni asepresident proua Mogherini.